julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Etioopias. ja, ja asepresidendi nimel annan sõna volinikule, palun. Thank you, madam chair, woman. suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid mina olen siin kõrge esindaja Frederica Mogherini nimel ning äh, annan ülevaate olukorrast Etioopias äh, mõned päevad enne valimiste toimumist. oluline on, et meil avaneb võimalus vahetada arvamusi niivõrd olulise riigi küsimustes komisjon äh, tunnistab äh, Etioopia rolli selles, et äh, Etioopia aitab kaasa rahumeelsema, stabiilsema õhkkonna loomisel selles piirkonnas, ta on juhtivrollis Lõuna-Sudaanis toimuvates protsessides IKT-st ning ta on samuti saatnud päris palju vägesid Somaaliasse Aafrika Liidu missiooni raames võideldes ka Al-Shabaabiga on ka on saavutatud suurt edu. see näitab, et Etioopia on oluliseks partneriks Euroopa Liidu jaoks regionaalse stabiilsuse ja rahu loomisel. meil on ühised huvid, sarnased seisukohad paljudes üle, paljudes ülemaailmsetes küsimustes. rändes näiteks ja ümberasustamises. Etioopia on oluliseks lähteriigiks, sihtriigiks ja transiitriigiks. üle kuuesaja kaheksakümne põgeniku on Etioopias ja muidugi kaasnevad sellega kõik teadaolevad raskused samuti osaleb Etioopia Khartoumi protsessis äh, aktiivselt. hiljutine ISISe-poolne äh, Etioopia kristlike äh, sisserändajate tapmine on terrorismi viinud ka Etioopias prioriteetsete küsimuste hulka. valitsus on üles näidanud huvi laiendada koostööd neis küsimustes ka Euroopa Liiduga kliimamuutustes Etioopia seisukohad ühtivad Euroopa Liidu omadega. Euroopa Liit plaanib allkirjastada Lima deklaratsiooniga Etioopiaga, nagu paljud liikmesriigid on seda juba teinud majandusarengu ning vaesuse vähendamise koha pealt me peame me Etioopiat paljuski Aafrikas üheks edulooks. abi, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid pakuvad Etioopiale, kannab eh, vilja, lähenetakse milleeniumi eh, eesmärkidele, sotsiaalne ja majanduslik kasv on tagatud. IMF majanduskasvu osas hindab, et majanduskasv võib ulatuda seitsme koma viie kuni kaheksa koma viie protsendini. see on päris muljetavaldav selle piirkonna kohta. lisaks veel, vastavalt hiljutisele Maailmapanga aruandele vaesus Etioopias on langenud kolmandiku võrra aastate kaks tuhat ja kaks tuhat üksteist vahel. tegemist on väga märkimisväärsete saavutustega. ja meie toetus on muidugi ka kaasa aidanud selle kõige saavutamisele. aga me kõik teame, et sellel lool on ka veel teine pool nagu paljudes konfliktijärgsetes olukordades demokraatiale üleminek Etioopias äh, nõuab aega ja kõik ei laabu alati ladusalt. komisjon on väga hästi teadlik sellest, et poliitiline keskkond ei ole praegu läbipaistev äh, ja ei ole võimalik läbi viia läbipaistvaid ja seetõttu võetavaid äh, valimisi, aga kahepoolsetel kohtumistel poliitilise dialoogi raames kaheksanda artikli osas me oleme neid küsimusi arutanud ka kõige kõrgemal tasemel, me oleme korduvalt äh, välja toonud äh, vajaduse edendada poliitilist dialoogi opositsiooniga ning me oleme samuti korranud äh, vajadus täielikult tagada äh, ühinemisvabadus, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus, nagu ka põhiseaduses ette nähtud. valitsuse joon on, et nende esimeseks mureks praegu on stabiilsus ja julgeolek oma riigis ning et nad ei saa seega lubada seda, et riik riigis kuidagi tõkestub sotsiaalne ja majanduslik äh, edasiminek. me küll kõiges ei ole ühel nõul, aga meil on avatud, käiv dialoog neis küsimustes ja vahel on ka tulemused head. näiteks arutame me võimalust parandada Etioopia ajakirjandused Äh, olukorda nii era- kui avalikus sektoris. Äh, ja viimasel ajal oleme seda arutanud ka artikkel kaheksa dialoogi raames. valimiste kohta te kõik teate, et eelmise äh, valimisvaatlusmissiooni soovituste äh, Äh, ellurakendamises on tekkinud puudujääke, kahe tuhande viienda, kahe tuhande kümnenda aasta raportid on kahjuks tagasi lükatud. me ei ole saanud ka kutset osaleda valimistel järgmisel pühapäeval ja seega me ei saada sinna ka valimisvaatlusmissiooni. samaaegselt me otsustasime et me ei peaks toetama ÜRO valimisprogrammi. blogipidajad, ajakirjanikud, opositsiooniliikmed ja teised on sattunud ohtu, siin on põhjust muret tunda. Neid on vangistatud seetõttu, et nad on oma arvamust avalikult avaldanud ajakirjanduse ja poliitiliste parteide tegevusruumi on järk-järgult vähendatud eh, enne valimisi alates aastast kaks tuhat neliteist. meie delegatsioon koos liikmesriikide esindajatega Addis Abebas eh, muidugi hoiab silmal olukorral peal arutame neid küsimusi muidugi ka võimudega samuti e, Etioopia võimud on teadlikud täiel määral meie positsioonist, meie seisukohtadest. meie üldine partnerlus e, Etioopiaga ei tähenda seda, et me eiraksime neid raskuseid, milles Etioopia rahvas elab. ka inimõiguste alakomisjoni kohtumisel jaanuaril sel aastal ning ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpupoole. kaks tuhat neliteist tuli Euroopa Liit välja kahe avaldusega poliitiliste inimõiguste olukorra kohta Etioopias. me kindlasti kindlasti jälgime olukorda tähelepanelikult, reageerime avalikult, äh, kui vaja. ja hea meelega kuulan ära ka teie arvamuse ähm, Euroopa Liidu ja Etioopia suhete kohta, aitäh. jah, suur aitäh teile, härra volinik. ja nüüd Rahvapartei nimel härra Stier, palun. gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik üheksakümne nelja miljoni elanikuga on Etioopia Aafrika suuruselt teine riik ja üks võtmetähtsusega riike, kui me räägime selle mandri stabiilsusest ja arengust, äh, mis tegelikult äh, on meie Euroopa stabiilsuse ja julgeoleku äh, küsimuses otsustava tähtsusega. ja me vaatame suure murega äh, Äh, seda, et Etioopias äh, surutakse maha demokraatlikke vabadusi ja selle hulka kuulub loomulikult ka opositsioonipoliitikute ja vabade ajakirjanike tagakiusamine. ja nagu ka teistes Aafrika riikides, äh, on ka Etioopias näha, et ei ole ühenduslüli Äh, vaesuse vähendamise poliitikate äh, ja äh, valitseva struktuuri vahel ja seetõttu need eelseisvad valimised ei ole kindlasti vabad enne, kui vangis hoitavad vabad ajakirjanikud ja opositsioonipoliitikud vabaks saavad meie äh, arenguabi koostöö peab järgima neid põhimõtteid, me peame Etioopiat toetama kui olulist partnerit äh, selles piirkonnas, miks? Äh, seda sellepärast, et meie jaoks on oluline see, et Etioopia konstruktiivse regionaalse koostöö kontekstis edasi liiguks ähm, see vaene riik on vastu võtnud juba kuussada kaheksakümmend tuhat pagulast äh, ja äh, ta peab olema äh, heaks partneriks terroristide vastases võitluses, võitlemaks Al-Shabaabi vastu ja me samas tahame, et peetaks kinni inimõigustest, me tahame edendada seal õigusriiki ja valitsuselt me ootame, et nad peaksid või alustaksid usaldusväärset dialoogi Ähm, opositsiooniga ja et eelseisvad valimised oleksid tõeliselt vabad, aitäh! aitäh, sotsialistide demokraatide nimel palun äh, proua Kienge. suur aitäh, lugupeetud president! Etioopia on oluliseks partneriks rahu tagamisel Aafrika sarve piirkonnas, Somaalias, Eritreas, Lõuna-Sudaanis, kuid äh, selleks, et täita oma rolli rahvusvahelisel tasandil, eh, tuleb tagada rahu ka Etioopia siseselt. ei saa ju aidata eh, kedagi, kui ei ole riiki ennast demokraatlikuks eh, muudetud. me teame, et valimised ootavad ees ja, aga me juba teame, millega need valimised pääduvad Euroopa Liit ei saada sinna oma vaatlejaid ja lugupeetud president, meie oleme peamiseks abisaatjaks sellele riigile. seega on meil kohustus ja vastutus äh, hoida silma peal inimõigustest kinnipidamisel, mitmekesisuse austamisel, hea valitsemistava edendamisel ning demokratiseerimisprotsessi edasiviimisel. aga me näeme, et on palju kuritarvitusi. Obsa Abdissa noored üliõpilased, äh, õpetajad, äh, nemad on, neid on vahistatud äh, valitsuse poolt. toimusid üliõpilaste meeleavaldused, kus peeti kinni eh, kümneid osalejaid, samuti on kinni peetud eh, uue eh, tsooni blogipidajaid, samuti ajakirjanikke hirmutatakse riigivõimude poolt igapäevaselt. Martin Spicer, Rootsi ajakirjanik Äh, peeti kinni samuti selles riigis, äh, vabastati alles pärast ühteteist kuud vangistust. me näeme, et praegune režiim äh, küll, praegune režiim lihtsalt peab tagama paremad õigused kodanikele ning õiglased tingimused. suur aitäh, härra Petrovski, palun panie przewodniczący! niebawem w etiopii odbędą się wybory. E, etioopias toimuvad kohesed valimised aga samas me näeme milline on ajakirjanduse ja väljendusvabaduse sõnavabaduse probleemid. euroopa liit endiselt aga jätkab abi andmist etioopiale ja teeb seda läbi e, arenguabifondi me peame vähemalt tagama selle, et õigesti kasutatakse ära neid rahalisi vahendeid, me teame, et äh, ka välisvaatlusse saatmisega valimistel on probleeme. tegemist on siiski olulise partneriga Euroopa Liidu jaoks, eriti just rändeküsimustes. kolmkümmend Etioopia kristlaste tapeti hiljuti islamiterroristide poolt Liibüas ning see tõi endaga kaasa rahutusi Etioopiasse, seega tuleb saata vaatlusmissioon Etioopiasse ja isegi kui äh, seda juhul, kui meid ei ole kutsutud. seda seetõttu, et äh, tegemist on ühe kõige rahvarikkama riigiga Aafrikas äh, ning kui olukord ebastabiliseerub, siis võivad sellega kaasneda tohutud rändajate vood Euroopasse. suur aitäh ning nüüd Alde nimel härra Louis Michel jah, lugupeetud äh, president, äh, volinik, mina tulen äh, tagasi just missioonilt ning arutasime sealset olukorda ning peaksin ütlema, et praegune peaminister on väga tubli, aga ta ei tunne aga, aga tema positsioon on keerukas. Neil, Etioopial on üle viie tuhande kilomeetri piiri, ta on väga hapras olukorras võrreldes naabritega. lisaks sellele on Etioopia samuti islami liikumiste äh, sihtmärgiks me teame, et Etioopia on saatnud ka Somaaliasse oma väed Aafrika Liidu äh, missiooni raames, seega ma olen arvamusel, et Euroopa Liit peab pidama tihedat poliitilist dialoogi niivõrd olulise riigiga selles piirkonnas. tuletan meelde, et seal on üheksakümmend miljonit elanikku, tegemist on väga suure riigiga, millel on väga oluline roll ka stabiilsuse tagajana. Ameerika Ühendriigid muuhulgas juba ammu mõistsid seda, kuivõrd oluline on selle riigi toetamine. ma usun, et me peame abistama Etioopiat võitluses terrorismi vastu Aafrika saarvel. see äh, riik liigub edasi, seda ka meeles elab eelmise peaministri tehtud äh, töö alusel ning me näeme, et äh, liigutakse edasi, aga jah, tõepoolest äh, on ka negatiivsed, palju tööd on veel teha inimõiguste küsimustes, me peame neid aitama siin ja peame äh, parandama poli-, dialoogi selle riigi võimudega, aitäh! Euh, suur aitäh teile ja nüüd QNGL-i nimel proua Sandra Rodriguez eh,. señor presidente, señor comisario, yo me pregunto. lugupeetud volinik kuidas võib väita, et Etioopia on eeskujuks vaesuse väljajuurimisel selles piirkonnas, kui samas valitsus on üle kümne miljoni hektari maad andnud välisettevõtete käsutusse ning samuti see valitsus viib läbi erinevaid projekte kaevanduse valdkonnas, samuti tammide ehitamise valdkonnas ja muid projekte, mis eh, seavad ohtu eh, tuhandete inimeste Äh, võimalused äh, toime tulla. lugupeetud volinik, see viib ainult äh, suurema vaesuseni ja suurema hukkunute hulgani. tegemist on riigiga, kus väga paljud elavad endiselt vähema kui kahe dollariga. ma arvan, et Etioopia on eeskujuks ja heaks partneriks suurtele hargmaistele ettevõtetele, mitte teistele me peame teema, äh, tegema lõpu läänemaailma ahnusele. see on ainus asi, mis aitab meil üldse terrorismi vastu võidelda. suur aitäh ja roheliste nimel. Äh, palun, Hoodi Sebastian. aitäh. lugupeetud komisjoni esindaja, pean ütlema, et teie kirjeldus Etioopiast jättis mu hämmingusse, sest et see ei vasta üldse sellele, mida mina tean. valimised on täielik farss, valimisvaatlejad parlamendist äh, ei saa kohale minna, Rootsi ajakirjanikud on vangistuses seetõttu, et nad äh, teatud piirkonda läksid poliitilisi oponente surutakse maha, samuti kõiki neid, kes valitsust kritiseerivad. Etioopia valitsus ei lase Mugadeni ei vaatlejaid ega kedagi teist, väga paljud naised on vägistatud valitsuse enda agentide poolt. mida ootab ometigi Euroopa Liit ja miks me ei mõista hukka Etioopiat, miks me ei nõua neilt inimõiguste austamist? me peame saama missiooni äh, kohale va äh, vaatlema olukorda ja võitlema piinamise vastu, enne kui abistame edasi seda riiki. kas me tõesti saame sallida seda, et meiepoolselt saadetavat abi kasutavad ära, äh, kasutatakse ära inimeste allasurumiseks? me lihtsalt muutume ise kaasosalisteks, aeg on tegutseda. suur aitäh FTD nimel James Carver, palun. suur aitäh, lugupeetud president ja siin kojas valitsetakse, väljendatakse muret inimõiguste kohta Etioopias, kuid rumal oleks äh, diplomaatias väga pühalikku lähenemist võtta. Äh, vaadakem, äh, kas või äh, seda, mis toimub seal nii-öelda külastumise protsessi raames, kus inimesi äh, suunatakse ümber lihtsalt sellepärast, et põllumajanduslikku äh, tootmist suurendada Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad muidugi kõigepealt peeglisse vaatama ja mõtlema, kas see abi, mida me anname, et kas seda abi kasutatakse just selle poliitika rahastamiseks ja äh, üle kuuesaja viiekümne tuhande pagulase on sinna riiki pandud, äh, see on Aafrika kõige äh, suurem pagulaste hulk, Etioopial on head suhted läänega ja ääretult oluline on see, et tegemist on regionaalse olulise riigiga kriisi piirkonnas ja oluline on see, et ta saaks stabiilsuse teel olla äh, Äh, ja et tal oleks head suhted naabritega ka Somaalimaaga, mis äh, tahab saada rahvusvahelist tunnustust, mida ta väärib ja äh, lisaks Vahemere kriisidele peaksime me vaatama ka, kuidas proaktiivselt arendada neid riike, mm, kus Euroopa Liit oma tegevusega on varasemalt olnud destruktiivne ja kui Aafrikal me tahame lasta äh, arendada, siis Euroopa peab lõpetama protektsionistlikud äh, tegevused, aitäh. suur aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Arnet Ju, palun. aitäh. Ehm, Euro-, Etioopia Etioopia valijad võivad teha oma valiku, kuid ilmselt äh, Etioopia president äh, mõistetakse hukka valimistel. sellest hoolimata Euroopa Liit toetab Etioopiat, mis on üks väheseid stabiilseid riike Aafrika sarvepiirkonnas. kahjuks jätame Hiinale võimaluse piiramatult tegutseda Etioopias peale Euroopa ettevõtete sinna viimise on vaja tihedamat koostööd teha Etioopiaga, eriti just sõjaväelises vallas, selleks et aidata neil võidelda äärmusislami vastu nii riigisiseselt kui välispiiridel. peale selle on vaja Etioopialt nõuda rohkem võidelda väljarände vastu, mis toimub läbi Liibüa peamiselt, tegemist on illegaalse rändega ja see on põhjustatud peamiselt eh, Süürias eh, islamiriigi poolt läbi viidavate kristlaste vastaste kuritegude tõttu. suur aitäh ja nüüd kolleeg Venta, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kahekümne neljandal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Ähm, toimuvad äh, Etioopias valimised, kuid äh, valitseb kartus, et äh, need valimised ei vasta rahvusvahelistele standarditele ja seetõttu on ka tulemused ebausaldusväärsed, võttes arvesse seda poliitilist olukorda, mis seal riigis valitseb Ehm, demokraatia aluseks on poliitiline pluralism, valimiste läbiviimiseks äh, on vaja esmajoones tagada vaba ja õiglane äh, protseduur äh, selleks ja kõik hääleõiguslikud kodanikud peaksid saama valimistel osaleda ja seetõttu me peaksime poliitilist debatti toetama ja me peaksime ka etiooplaste valimisõigust toetama, äh, ka sõnavabadus on äh, äh, vabade valimiste eeltingimuseks, aga Etioopia valitsus tõrjub opositsiooni, ta tegeleb nende tagakiusamisega ja inimõiguste rikkumisega, ähm, vahistatud on sõltumatuid ajakirjanikke ja blogijaid, usuvähemusi, kristlasi on taga kiusatud ja lisaks sellele äh, on ka mm, sõjaväe poolt äh, toime pandud vägivallategusid, piinamisi ja vägistamisi ja meie peaksime valitsust mõjutama selliselt, et Cotonou lepet inimõiguste valdkonnas austatakse, äh, see puudutab ka kodanikuvabadusi ja äh, võimalikult kiiresti tuleb läbi viia menetlus selleks, et Äh, veidi aega tagasi aset leidnud äh, sündmused saaksid selgitatud, suur aitäh ja nüüd saab sõna Joosef Weidenholzer, teil on üks minut, palun. suur aitäh. ei, Aafrika sarv äh, mängib meie julgeoleku kontekstis väga olulist rolli, see on ilmselge ja Etioopia on siinkohal keskne riik. sealne valitsus jätab mulje, et ta saab seda julgeolekut tagada ja me kiidame teda ja tasustame teda selle eest ja meie, kallid kolleegid, peaksime äh, äh, olema äh, peaksime aru saama sellest, et julgeolek tähendab tegelikult õigusriiklikku, õigusriiklust, inimõiguste austamist ja äh, Ogadenise olukord ei vasta äh, nendele tingimustele ja kui me sellega tegelema ei hakka, äh, kui me teisesuunalisi arenguid ei toeta, siis me külvame siin ekstremismi, valmistame siin kasvuoleva ekstremismile ette ja näilise julgeoleku asemel näeme me seal piirkonnas lihtsalt terrorismi, millega me ei suuda võidelda, aitäh! aitäh ja härra Castaldo, palun nüüd üks minut aitäh! kahekümne neljandal mail toimuvad uued valimised Etioopias, tegemist on kõige teise kõige rahvarikkama riigiga Aafrikas, need on kurvad valimised ja praegune valitsuspartei saab ilmselt üle üheksakümne üheksa protsendi parlamendikohtadest. tegemist on ka rekordriigiga, kus on kõige rohkem vangistatud äh, ajakirjanikke, mina käisin äh, Nigeerias ja Tuneesias visiidil, nägin neid rahvaid oma silmadega, nägin, mida tähendab lootus ja tõeline demokraatia ja ütlen teile, kolleegid, et ei piisa kahekohalisest majanduskasvust selleks, et unustada kuidas iga päev rikutakse õigusriigi põhimõtteid ja kodanike õigusi ning poliitilisi õigusi Etioopias. me peame endale esitama küsimuse ja ka Hiinale, mis koloniseerib metsikult Etioopiat, kuidas see saab jätkuda ja me peame olema kooskõlas omaenda väärtustega, ükskõik mis see meile ka maksma ei läheks uh,. Uh, aitäh, aitäh, palun nüüd härra Brioa, üks minut lugupeetud juhataja, Etioopiast on saanud suur regionaalne võim ja Aafrika sarve piirkonna stabiliseerija ja kahekohalise majanduskasvuga on tegemist riigiga, mis on tugev ja struktureeritud Aafrika kontinendil, mida raputavad paljud kodusõjad ja putšikatsed, on Etioopia poliitilise stabiilsuse eeskujuks ning seda hoolimata religioossest ja etnilisest mitmekesisusest. sellel pühapäeval toimuvad valimised on esimesed pärast kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimunud äh, peaminister Senaui surma nendel valimistel ei tohi olla mingisugust Euroopa Liidu ega lääneriikide sekkumist. tegemist on küll autoritaarse valitsusega, kuid see on saavutanud vaesuse vähendamisel tähelepanuväärseid tulemusi. sekkumine võib tuua endaga kaasa riigi destabiliseerimise ja keegi ei oska selle tulemusi ette ennustada. Euroopa Liit peab mõjutab ainult äh, piiratult Etioopia majandust. me peame tugevdama Etioopiaga oma koostöösidemeid selleks, et liikuda õiglase kaubanduse suunas. E, aitäh, nüüd proua Moska. aitäh iga jõupingutus Etioopia poolt edendamaks majanduskasvu ja vähendamaks vaesust ning toetamaks arengut on kiiduväärne, kuid neid jõupingutusi õõnestavad äh, demokraatlike püüdluste puudumised ja samuti on ohus sõnavabadus, tegemist on aga möödapääsmatu eeltingimusega, millele oleme ehitanud oma ühiskonna üles. sellepärast ei saa me vaikida Euroopa Liiduna selle suhtes, mis toimub Etioopias, eriti just võttes arvesse eelolevaid valimisi. majandusolukorda ei saa hinnata sõltumatult ja see ei õigusta teatud inimõiguste allasurumist. Euroopal on kohustus mitte jätta Etioopia kodanikke üksi, sellepärast et ainult nii aitame kaasa jätkusuutlikule arengule Etioopias, aitäh. Eh, suur aitäh ja nüüd saab sõna saadik Ward, palun, teil on üks minut ma tahaksin tänada kolleeg Weisenholzerit ja teisi kolleege ka, kes sellel teemal sõna võtsid, mis kahjuks ei jõua peamisesse lääne meediasse, mina olen Etioopias teinud koostööd kodanikuühmitustega ja minu jaoks on oluline rääkida sellest teemast, sellepärast et opositsiooni häältel ei ole äh, õiglast võimalust äh, oma hääl kuuldavaks teha ja tulemas on valimised, aga valitsus kiusab taga ähm, etnilisi rühmi, ajakirjanikke, vägistamised ja piinamised on midagi, mida on pidevalt kasutatud hirmu äh, külvamiseks ja on piirkond, mis on põhimõtteliselt valitsuse embargo all, kuid äh, samal ajal sa-, on Etioopia äh, suuruselt neljas riik, kes saab on, on neljas riik, kes saab äh, Euroopa Liidu poolset abi ja äh, äh, meie peame ütlema et me oleme solidaarsed Euroopa, eh, vabandust, Etioopia inimestega, me peame tagama ka selle, et Euroopa abirahasid ei kasutataks etniliseks tagakiusamiseks ja inimõiguste rikkumiste toimepanemiseks. Eh, rahumeelsem ja turvalisem Euroopa ei tohi tulla inimõiguste rikkumise hinnaga või võltsvalimiste hinnaga, kus ei ole eh, toimival opositsioonil võimalik tegutseda. suur aitäh, kas te olete nõus härra Carveri poolt esitatava sinise kaardi küsimusega? jah? olete te nõus vastama? proua, proua Pouts. olete te nõus vastama sinise kaardi küsimusele härra Kaarelt? jah, suur aitäh, et te selle sinise kaardi küsimusele olete nõus vastama, proua Pouts Äh, kas ei ole nõus sellega, et kõik siin saalis äh, tunnevad muret inimõiguste rikkumiste ja kuritarvitamiste pärast, äh, siis tegelikult on Aafrika sarve kõige suurimaks ohuks islami fundamentalism ja kas te ei ole minuga nõus, et Etioopia tuleks tegelikult tunnustada selle suure töö eest, mis nad on ära teinud ekstremismivastases võistluses selles valdkonnas. aitäh ja palun, teil on sõna vastuseks. ma olen palju aega äh, veetnud äh, tegemaks koostööd äh, kodanikuühmitustega ja inimestega, kellel ei ole oma häält ja siin kõneldes ma kasutan ära oma võimaluse andmaks võim ja hääl nendele inimestele, kellel seda ei ole ja need organisatsioonid, millega ma olen koostööd teinud, on rääkinud tohututest inimõiguste rikkumistest, naiste vastasest ja tüdrukute vastasest vägivallast on räägitud Etioopias ja eh, need teod on toime pannud valitsus. Eh, jah, mina eh, võitlen inimõiguste austamise eest ja ma usun, et kõige kohutavamaks ohuks meie julgeolekule ja demokraatiale on see, et me ei ole maailmas võrdselt esindatud, naistel ja meestel ei ole võrdset esindatust ja mina leian, et see on tõhutu suureks probleemiks ühiskonnas, aitäh ma vastasin sellele küsimusele, mis te esitasite. suuremaks, kõige suuremaks ohuks, härra Kaave, on see, et äh, tasakaalukauss on meeste kasuks kaldu. ja, ja nüüd saab sõna Anne Koomes, palun, teil on kaks minutit. Äh, suur aitäh aitäh! kahekümne neljandal mail toimuvad äh, valimised Etioopiat ei ole kindlasti mitte vabad ja demokraatlikud ja kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kümnendal aastal äh, toimunud valimisvaatlusmissioonide soovitusi äh, valitsus ei järginud ja see on peamine põhjus, äh, miks seekord Euroopa Liit oma valimisvaatlusmissiooni sinna riiki ei saada. ja see ei ole tingitud rahalistest põhjustest, nagu valitsus oma propagandas on öelnud ja kõrge esindaja on meie parlamendi soovitusi võimalikult palju järginud Helmen Desalein on äh, õõnestanud äh, kandidaatide registreerimisvõimalusi äh, mis puudutab eelmist aastat, siis opositsiooniparteide liikmeid on vangistatud ja taga kiusatud. parlamendi opositsioonijuht ei taha, et ta tagasi valitakse. Ähm, pressivabadus, väljendusvabadus, sõnavabadus äh, on äh, praegu palju rohkem piiratud kui kümme aastat tagasi, kui mina juhtisin Etioopia valimisvaatlusmissiooni. mitte üheski teises Ameerika, Aafrika riigis ei ole äh, nii palju ajakirjanikke vangistatud e, Euroopa Liit annab väga palju arenguabi Aafrikas just Etioopiale ja Eh, eh, meie samas eh, ignoreerime inimõiguste rikkumisi seal ja mittedemokraatlike seaduste vastuvõtmist ka sallime, kuna meil on omad huvid. mina kutsun Euroopa Liitu üles nõudma avalikult äh, Ähm, eh, valitsuselt vabastama opositsiooni eh, liikmeid, eh, kes on praegu vangistuses, eriti just ähm, ühte kodanikku, kes vahistati Etioopias, vabandust, Jeemenis Äh, oluline on, et tagatakse õiglased ja vabad äh, valimised ja et võetakse arvesse neid äh, soovitusi, mida varasemad valimisvaatlusmissioonid on edastanud. tegemist on strateegilise tähtsusega riigiga Aafrika saarvel ja me ei tohi ignoreerida neid arenguid, mis seal aset leiavad. me peame kasutama ära oma mõjujõu selleks, et midagi muud ja ma loodan, et Euroopa Komisjon saavutab selles tegevuses edu. suur aitäh ja nüüd on kätte jõudnud vaba mikrofoni aeg. kõigepealt Mariana Peeter, palun. suur aitäh, lugupeetud president, olukord Etioopias on äh, väga äh, alarmeeriv ja eriti just kahes aspektis ähm, äh,. pühapäeval to toimuvad Etioopias äh, parlamendivalimised, äh, kuid äh, pluralism on seal vaid deklaratiivne ja kõik opositsiooniparteid on suuresti taga kiusatud äh, ja ähm, põhiõigused, demokraatia ei ole mitte ainult pii-, piiratud seal riigis, vaid ähm, mm, hullemgi veel, ähm, kodanikuaktivistid peavad sealt riikist pagema ja ajakirjanikud peavad valima enesetsensuuri, kristlasi kiusatakse taga islamistide poolt, äh, kes kuuluvad äh, islamiriigi koosseisu, kuid äh, Eh, inimestel ei ole võimalik eh, eh, sellest vägivallast, vägivallast pääseda. põllumajandus on kohalikele väga oluliseks sissetulekuallikaks ja elatusallikaks ja seetõttu tuleks võimalikult kiiresti lõpetada vägivaldne tegevus, mis seal selles valdkonnas toimub järgmine kõneleja, palun. ja äh, piisavalt vähe on ära tehtud Etioopias. ei, tegemist on väga mm, madala iibega äh, äh, tegemist on riigiga, kus inimesed surevad peamiselt enne neljakümne üheksandat eluaastat ja praegugi peavad naised veel kõndima pikki kilomeetreid selleks, et jõuda väheste kaevudeni, mis selles riigis on. paljud inimesed surivad, surevad veepuuduse tõttu ning kehvade hügieenitingimuste tõttu. peale selle on tegemist väga kõrge rändeprotsendiga riigiga. paljud noored põgenevad sellest riigist, otsides tööd mujalt ning veel üks probleem on kristlaste ja moslemite vahelised suhted. valitsus on loonud olulise investeerimisplaani tööstuse arenguks lõimuks. tegemist on positiivse sammuga, kuid kõigepealt peame lubama inimestel elada viisakates tingimustes. Euroopa Liit peaks sekkuma selleks, et lubada sellel riigil väljuda tõsistest probleemidest ning tagada inimväärsed tingimused kõigile. aitäh. palun nüüd härra Marias. üheksateistkümnendal aprillil laadis interneti üles ISIS video, kus kolmkümmend Etioopia kristlast äh, hukati selleks, et etiooplasi terroriseerida. džihaadi võitlejate eesmärgiks oli kasutada religiooni ja vaesust selleks, et edendada omaenda eesmärke, iga päev peavad sajad Etioopia elanikud lahkuma ebastabiilsest ja vaesest riigist, kus nende õigused on ohustatud, meil on vaja tagada pressi- ja sõnavabadus Etioopias me oleme mures selle rahvarikka kristliku riigi pärast. Euroopa Liit peaks aitama kaasa stabiilsusele, õigusriigi põhimõtetele ja demokraatlikele vabadustele selles riigis. Etioopia ei tohi olla hargmaiste ettevõtete, eriti just Hiina ettevõtete mängumaaks. u ovom parlamentu poštovane kolegice i kolege imam osjećaj da ponekad raspravljamo austatud kolleegid, mõnikord jääb mulle mulje, et me ainult äh, räägime. Äh, see arutelu näiteks, mis veel Türgi küsimuses oli, me peame äh, rääkima ka positiivsest äh,, me peame rääkima sellest, mis on äh, selle riigi kontekstis positiivsed äh, ja nii edasi. kui äh, Etioopia oleks Euroopa Liidu liikmesriik, oleks ta kõige rahvarohkem äh, riik äh, liidus. tegemist on riigiga, mis asub väga ebastabiilses piirkonnas äh,, Äh, ja ta teatud mõttes kaitseb ka meie huve ja seetõttu pooldan mina edasist abi andmist Etioopiale. aga mõned kolleegid äh, on siin äh, välja toonud ka mm, praeguse valitsuse mittedemokraatlikud teod ja seda ma loomulikult võtan ka arvesse, aga kui me nii Türgist kui Etioopiast räägime, siis meil peaks olema samad väärtused, millest me räägime, samad mõõdupuud. see riik on ka meile väga suur huvipakkuv riik härra Bonanno, palun. vabandust, ma ei näinud oma nime, lugupeetud juhataja. kuulasin ära selle arutelu ja siin öelda, ütlevad ühed, et Etioopias on katastroof ja teised ütlevad, et e, kümneprotsendine SKT kasv Euroopas võiks olla selline kasv. ühed ütlevad, et Ähm, äh, olukord on vilets ja teised ütlevad, et Etioopia on nüüd viletsusest väljumas. Ähm, otsustage ükskord ära, võib-olla peaksime hoopis rääkima kas me tahame siis rääkida noortest või vanadest või tahame rääkida hoopis Liibüast ähm, ja nendest äh, silmakirjatsejatest, kes pommitasid Liibüat ja nüüd tulevad siis laevadega terroristid iga päev Itaaliasse, meil on ähm, Hambelmannide valitsus Itaalias, kes ütleb, et see ei ole niimoodi, ärgake ometigi üles. Eh, aitäh ja viimasena saab sõna härra Fronsulika. aitäh. juhataja, alati on suur rõõm näha teid siin koosolekut juhatamas. Etioopia on väga oluline Euroopa Liidu partner kes omab strateegilist positsiooni Aafrikas. samas olen mures, et valitsused Etioopias ei vasta ei rahvusvahelistele ega Aafrika Liidu standarditele opressiivse poliitilise õhustiku tõttu ning poliitilise mitmekesisuse ja sõltumatu meedia puudumise tõttu. Etioopias on nüüd pea kõige rohkem äh, ajakirjanikke, kes on eksiilis ja Etioopia ei äh, luba avalikke arutelusid, juhtiv partei on, ei ole andnud äh, vastaspooltele õigust viia läbi meeleavaldusi ning on arreteeritud rahumeelseid protestijaid. selliseid inimõiguste rikkumisi ei saa ähm, lasta edasi juhtuda ja need tuleb mõista hukka. aitäh. me peame siiski ajast kinni pidama ja nüüd saab ähm, kõrge esindaja nimel volinik Stiljanides. aitäh, juhataja. aitäh selle arutelu eest, mis toimub väga õigeaegselt, ma olen nõus enamiku nende kommentaaridega, mis tehti meie partnerluse kohta, kuid see partnerlus on väga mitmeaspektiline ja mõned neist on vastuolulisemad kui teised. me peaksime meeles pidama sisulist positiivset arengut ohut, mida Etioopia on näinud ja ka Etioopia kriitilist rolli oma piirkonnas, mida see riik seal mängib, samuti peame jätkama koostööd Etioopiaga, samas tugevdades omaenda sõnumit demokratiseerimise, inimõiguste ja põhivabaduste kohta pärast valimisi näeme kindlasti, kuidas süvendada koostööd uute ametivõimudega selleks, et tagada riigi pikaajaline demokratiseerimine. kui Etioopia tahab säilitada stabiilsust ja saavutada keskmise sissetuleku staatust, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks on väga oluline, et etiooplastele antaks võimalus vabalt oma seisukohti väljendada. Federica Mogherini, kõrge esindaja, soovib Etioopiat külastada selleks, et ise olukorda kontrollida ja arutada situatsiooni riigi juhtkonnaga. see oli siis ülevaade olukorrast, aitäh ja aitäh selle väga rikkaliku arutelu eest. Eh, aitäh, lugupeetud volinik. nüüd lähme